del día es el relativo al informe de la señora Beder, Plan de acción de la Unión Europea. Järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Liidu looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava, raportööriks on proua Beard, palun, sõna on teil. aitäh, juhataja, aitäh.